puudutab äh, fraktsioonidega konsulteerimise järgmist, äh, siin lisada kaks päevakorra, kaks teemat päevakorda. kõigepealt see, mis puudutab Liibüa olukorda, mis on väga ebakindel, siis neljapäeva asemel arutame seda teemat kolmapäeva pärastlõunal ÜRO inimõiguste teema käsitlemine, mis pidi käsitlemisele tulema kolmapäeva pärastlõunal, tuleb käsitlemisele neljapäeva hommikul, kas kellelgi on midagi vastu, ei ole, seega oleme päevakorra